Good afternoon! tere pärastlõunat, daamid ja härrad! alustame oma tööd. kuna meil on tõlge olemas, siis lähen ma nüüd üle oma emakeelele Em primeiro lugar, dou as boas-vindas a todas e a todos. nüüd sooviksin kõigile tere tulemast meie avalikule kuulamisele, mille teemaks on naiste roll rohelises majanduses Äh, selle teema raportöör on Mikael Gustavson. kahjuks ta jäi haigeks ja seetõttu te teda täna meiega ei ole, kuigi ta oleks seda väga soovinud. seega jääb ära ka raportööri sissejuhatus ja läheme kohe edasi ekspertide ettekannete juurde. siin on ka ettekannete järjekorras väike muudatus. alustame proua Irene Wintermeieri ettekandest, kes töötab rahvusvahelise tööorganisatsiooni Brüsseli esinduses Teie dokumentide hulgas on ka ekspertide eluloo kirjeldused ja samuti ekspertide poolt antud infomaterjalid. härra Smithi ei ole ka kahjuks täna kohal, ka tema jäi haigeks. ja seega ei kuule me täna ka tema ettekannet. kuid äh, kõikidele on edastatud äh, teemakohased dokumendid, nii et meil on kaks haiget puudujat, meil on äh, selle üle kahju, soovime härra Gustavsonile ja härra Smithile head paranemist. aga nüüd annaksin sõna proua Wintermeierile. nii et äh, tere tulemast ja teil on sõna, palun. So um, thank you, thank you very suur tänu selle eest, et äh, tööorganisatsiooni esindaja siia tähtsale kuulamisele kutsusite, naiste roll siis rohelises majanduses. mina sooviksin keskenduda oma ettekandes küsimusele, kuidas naised võiksid kasu saada rohelistest töökohtadest. kõigepealt eh, võtmesõnumid, siis ma räägiksin eh, rohelistest töökohtadest ILO-s, rahvusvahelises tööorganisatsioonis siis äh, ma räägin põhilistest soolistest ja roheliste töökohtadega seotud probleemidest ning räägin ka takistustest lõpetuseks. võtmesõnumid kõigepealt eh,. Äh, ILO arvates roheline mai-, majandus sellisena ei anna naistele rohkem võimalusi. kui aga üleminekul, ähm, ülemineku üleminek rohelisele majandusele on sotsiaalselt kaasav, siis sellisel juhul on tõesti naistel võimalik kasu saada rohelisest majandusest. meil on juba teada näiteid ja projekte, eh, kus naised on eestvedajad rohelises majanduses, näiteks Ugandas eh, on tegemist ühe eh, taaskasutusinitsiatiiviga Kinavatakas, Eh, need naised on väga ehm, edukalt asja käima pannud, ehm, nad on eh, lausa rahvusvahelisele tasandile jõudnud selle, ehm, nende toodetega. on aga teada ka teisi projekte, mis on läbi kukkunud, näiteks eh, taasmetsastamise projekt Taimaal, kus kolm tuhat taime Eh, nii-öelda hukkus. Eh, projekti osas oli konsulteeritud vaid meestega ja mitte naistega. aga samas naised olid need, kelle roll oli nende istikute eest eh, hoolitseda ja nii need hukka saidki. millised on rohelised töökohad? rohelised töökohad on sellised mm, õiglased või korralikud öö, töökohad, kus täidetakse tööseadusandluse ähm, eetikapõhimõtteid ei kasutata laste tööjõudu, äh, hoid-, hoolitsetakse töö, tervishoiu eest ja nii edasi. ning samuti on need töökohad sellised, kus ähm, kasutatakse vähem ressursse, mille keskkonnamõju on väiksem, kust äh, tuleb vähem heitmeid. ILO vastav roheliste töökohtade mm, programm sündis kahe tuhande kaheksandal aastal, praegu me teeme koostööd üle kahekümne ehm, e, e, partneriga e, üle kogu maailma. me aitame võimekust arendada, ehm, teostame uuringuid roheliste töökohtade osas ja nii edasi roheliste töökohtade teema ILOs ei puuduta kaugeltki mitte ainult meie meeskonda, ehm, tööga on seotud ka paljud teised osakonnad, näiteks eh, meil on tulemas eh, töötervishoid ja roheline majandusteemaline eh, raport ehm, ja siis on tegemist ka soo-, siis on tulemas veel ka üks raport soolise küsimuse ja rohelise majanduse ehm, seoste kohta. me kõik teame, et on olemas sotsiaalne ebavõrdsus, värskem ILO raport ähm, demonstreerib, et naiste palk on seitsekümmend viis protsenti meeste keskmisest palgast. naistele kuulub alla ühe protsendi maakera kinnisvarast ning seitsekümmend protsenti neist, kelle päevasissetulek on alla ühe dollari, on naised kuidas on võimalik üle minna rohelisele majandusele? kõigepealt võib-olla tasuks vaadata, kus naised töötavad. teame, et arenenumates riikides Ladina-Ameerikas ja Kariibi ähm, merepiirkonnas, erandiks on siin Ida-Euroopa, kolm neljandikku naistest töötab teenist, teenuste sektoris ja vähem on neid teaduses ja tehnoloogias Aafrika ähm, Sahara kõrbest lõunasse asuvas regioonis jällegi, seal on ähm, üle kuuekümne protsendi naistest rakenduse leidnud põllumajanduses. mis saab, kui me jätkame samas vaimus? ilmselt naistel läheb kaduma tööhõive, sellepärast et äh, leiti et, et kaheksakümmend protsenti töökohtadest, mis on seotud äh, roheliste tehnoloogiatega, sünnivad just nimelt sekundaarses sektoris ehk tööstuses, tootmises, kus traditsiooniliselt palju naisi ei tööta. ning rohelise tehnoloogiaga on seotud ka väga palju uusi öm, ähm, oskusi ja väljaõpet ja ka sealt jäävad naised kõrvale. me teame juba, et äh, arenevates riikides öö, äh, on keskkonnaseisundi halvenemine väga ähm, tugevalt mõjutanud naiste seisundit. mida ILO ette paneb selleks, et naised saaksid kasu rohelistest töökohtadest? nagu ma alguses ütlesin, me vägagi pooldame sellist üleminekut, õiglast üleminekut, mis oleks sotsiaalselt kaasav ja mis tegeleks ka soolise ebavõrdsusega. mida ma õiglase ülemineku all silmas pean? kui võetakse riikides vastu öö, roheline poliitika, siis nad peaksid mõtlema ka, milline on selle mõju suupoliitikale, sotsiaalpoliitikale, nad peaksid hoolitsema öö, näiteks selle eest, et kui söekaevandusi suletakse, et siis öö, aidataks öö, ümber koolitada neid, kes tööst ilma jäävad, et nad leiaksid uued töökohad, näiteks öö, naised, kes põllumajanduses töötavad öö, neile ehm, tuleks ka koolitust anda selleks, et neil õnnestuks mitmekesistada oma teenistust. hiljutises uurimuses oleme leidnud, et väga tähtsaks võib osutuda töötajatega kokkuistumine ja nendega asja arutamine, sest niimoodi on võimalik identifitseerida neid uusi oskusi, mida uues olukorras vaja on. niisiis, vaja on sotsiaalset dialoogi, kindlasti on vaja ka oskusi anda inimestele ja koolitust. praegu on meil väga kõrge muuseas noorte töötus, nagu me teame. ja viimane on siis ähm, ettevõtlus, äh, ettevõtlus ja jätkusuutlik äh, ettevõtlus. neli valdkonda on sellised, kus ILO eeldab, et äh, rohkem töökohti juurde tuleb. kohandamine ähm,, taaskasut-, kasutatav energia, jäätmekäitlus ja rohelised ettevõtted. ma alustan sellest jäätmekäitlusest. jäätmekäitlus, jäätmete ümbertöötamine on juba väga pikka aega andnud sissetulekuvõimalust eriti va vaesemate riikide inimestele. ühelt poolt jah, ta annab palju teenimisvõimalusi aga teiselt poolt on tegemist väga ohuht, ohtliku valdkonnaga, töötervishoiule eriti tähelepanu ei pöörata ning paljugi on tegemist ka ähm, seal nii-öelda musta majandusega, ametlikult midagi ei toimu ähm, ja, ja nagu me teame, tegelikult äh, just nimelt naised on tihti nii-öelda mustas, mustalt tööle võetud rohkem kui mehed. ja, ja tõesti, seal võivad olla töötingimused täiesti kohutavad kuigi samas meil on ka vägagi innustavaid näiteid, üks minu le-, äh, lemmiknäiteid on ühest India ametiühingust. selle eesotsas on naised, nad on ise äh, nii-öelda FIE-d, kes prügi öö, äh, korjavad ja nad on suutnud ise oma töötingimusi parandada alguses neil kulus pikka aega selleks, et äh, veenda asj võime, et see, mida nad teevad, et see tõesti on töö ja et neid hakataks äh, võtma kui töötajaid ja nüüd nad on ennast saanud juba registreeritud, neil on tervishoiu, äh, ligipääs tervishoiule korras, ähm, nad saavad ka paremat hinda öö, ähm, vanametalli eest, mida nad korjavad ja nii edasi ja tegelikult on ka sotsiaalsete küsimustega on päevakorras olnud sellised asjad nagu laste kasutamine töös, ähm, nad on tegelenud äh, laste harimisega, nad püüavad oma lapsi, eriti just tüdrukuid, kooli saata, ähm, on tegeletud ka näiteks vägistamise ja seksuaalse kuritarvitamise küsimustega. nii et see on briljantne näide sellest, mida kõike on võimalik ära teha, kui ähm, naistele nii-öelda volitused anda E, ütleme, Ladina-Ameerikas on palju näiteid selle kohta, kuidas e, meestel õnnestub paremini legaliseerida seni nii-öelda mustalt töötanud ettevõte, aga see India ettevõte on hea just naiste kohta. edasi taaskasutatav energia. hinnanguliselt energiasektoris töötab töötavatest inimestest vaid kakskümmend protsenti on naised, mis on väga kahetsusväärne, sellepärast et tegelikult me teame, et selles sektoris on palju puudu just nimelt oskustest. muuseas, ma unustasin ära öelda, et äh, nendest kahekümnest protsendist, kes ähm, energiasektoris töötavad, kahekümnest protsendist äh, ähm, naistest, vaid väga üksikud nendest on kõrgetel ametikohtadel. samas on vägagi paljulubavaid ähm, märke USA-s näiteks on olemas tuuleenergia alal ähm, online nõustamine, seal püütakse ähm, näidata naistele võimalustest, mis neil on. siin alumine pilt on Bangladeshist, jällegi üks vägagi julgustav näide. seal on tegemist ühe taastuvenergia ettevõttega, Ehm, seal on äh, üle kahe tuhande naise ehm, koolituse saanud, et nad äh, tuhandetes külades ehm, äh, võtaksid kasutusele päikeseenergia ja sellest saavad kõik kasu. ILO on olnud seotud ka mõningate koolitusprojektidega, näiteks nais, meil on olemas naiste ettevõtlusosakond ja üks vahend, mille me välja oleme töötanud on nõndanimetatud samm edasi või mingem edasi pakett, mis ähm, annab võimaluse öö, ähm, oma oskusi täiendada, see sai ka kohalikesse keeltesse tõlgitud. meil on olemas ka raamistik, kus analüüsitakse mm, neid tingimusi, mis annavad ettevõtetele võimaluse kasvada Äh, arutatakse ka seda, mida on võimalik teha ettevõtte tasandil ja mida on võimalik tas-, äh, teha töökoha tasandil ning äh, soolist ebavõrdsust sealjuures ka analüüsitatakse. millised on põhilised takistused naistele? ILO arvates tegelikult siin ei ole midagi uut. Need on ikkagi need vanad asjad. ei ole juurdepääsu ametlikule koolisüsteemile, finantsile ja ressurssidele neid ei kaasata otsustamisel, hoiakute, traditsiooniliste rollide ja vastutuse küsimus, rohelistes sektorites on väga viletsalt arenenud oskused ning palju naisi on tööl just nimelt varimajanduses. mida on võimalik ära teha? kõigepealt äh, võtta vastu ülemineku raamistik, seda ma juba selgitasin. tegelikult paljud poliitikad, mida ma siin juba mainisin, on võimalik selle pealkirja alla panna. Ähm, näiteks ähm, anda tuge rohelise majandusega seoses, kaasata mm, äh, naisi, tekitada sotsiaalset dialoogi, ähm, sooküsimuste süvalaiendamine rohelistel töökohtadel ning toetus naiste koolitusele on võimalik tegeleda soolise ebavõrdsusega teadussfääris, on võimalik äh, edendada Women Economic Principles, selline organisatsioon, ähm, parandada juurdepääsu produktiivsetele ressurssidele, toetada jätkusuutlikke ähm, äriühinguid ning aidata kaasa ka ILO konventsioonide ratifitseerimisele. Ähm, kaheksa on meil äh, võtmed Äh, konventsiooni, äh, kaks nendest on, ähm, üks on siis võrdne tasu äh, võrdse töö eest, ähm, aga siis on ka veel teisi, näiteks sada kaheksakümmend kolm, sada kaheksakümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa võeti möödunud suvel vastu, ähm, see on nii-öelda kodu, kodutöötajad või, või koduabilised lõppküsimus, kas äh, naistel on võimalik kasu saada rohelisest majandusest? Yellow arvates küll, aga meil on kuidagi vaja ähm, kindlustada, et üleminek oleks õiglane. me peame ära kasutama seda ülemineku hetke selleks, et taaskord rääkida soolisest ebavõrdsusest niimoodi, et sellest saaks väga suur osa üleminekust rohelisele majandusele. Thank you very much, Miss äh, Wintermeier suur tänu, proua Vintermaier. kogu selle teabe eest, selle statistika eest, mida tutvustasite. see näitab väga hästi, milline on äh, see ära kasutamata majanduslik äh, potentsiaal, sest et äh, naised äh, rohelises majanduses äh, võiksid osaleda palju rohkem ja eelkõige on vaja, et neil oleks juurdepääs inimväärsetele töökohtadele ja samas need rohelised töökohad peaksid olema väiksema keskkonnamõjuga kui me räägime siin äh, kohandumisest, rohelistest tehnoloogiatest, taastuvenergiaallikatest, siis need on teemad, mis lubavad meil kujundada sellise täieliku visiooni sellest, mida peaks tegema, mida võiks ära teha selles valdkonnas, peaksime arvesse võtma ka häid tavasid. aga nüüd annaksin sõna proua Belen Sanchezile, kes on samuti keskkonnaküsimuste ekspert ja analüüsinud tööhõive küsimuste ja keskkonna küsimuste omavahelisi suhteid, palun. This one. So thank you very much uh.... suur aitäh selle kutse eest, ma esindan siin organisatsiooni Sustain Labour. kõigepealt ma selgitaksingi, mida see sihtasutus endast kujutab. see teeb koostööd ametiühingu liikumistega ja jätkusuutliku arengu teemadel kahel teemal, kliimamuutused ja roheline majandus teatud määral puudutatakse ka keemia valdkonda. ja eriti püüame keskenduda keskkonnateemadele seoses tööhõivega sellest tulenevalt ka koostöö ametiühingutega me püüame parandada nende suutlikkust koolituse kaudu ja püüame aidata neil ka osaleda rahvusvahelistel läbirääkimistel, eriti nendel, mis puudutavad kliimamuutusi ja ka Rio pluss kakskümmend läbirääkimiste voorus, sellest ma räägin natukene täpsemalt hiljem. täna ma tutvustan natukene meie sihtasutuse umbes aasta tagasi läbi viidud uuringu aruannet. Äh, arengud on muidugi raportist alates natukene edasi läinud, aga kõigepealt pean ütlema, et me ei saa pidada rohelisi töökohti uueks või see on põhimõtteliselt uus teema, sellest ei räägitud nii palju veel kümme või viis aastat tagasi, aga nüüd räägivad sellest rahvusvahelised organisatsioonid, ILO, ülikoolid ja nii edasi ja nii edasi, aga see seos sooküsimustega on suhteliselt hiljutine. on toimunud arutelud, on avaldatud mitmeid dokumente ja me näeme seost äh, rohelise majanduse ja soolise võrdõiguslikkuse teemade vahel üha rohkem. minu arvates on väga tänuväärne ja kasulik, et parlament on korraldanud sellise arutelu. Teile on välja jagatud äh, mõned dokumendid informatsiooniga äh, ka ILO e brošüürid, palju sellest informatsioonist kattub ja ma kutsuksin üles teid kõiki jätkama tööd selles valdkonnas ja täiendama seda teavet, mis praegu olemas on nii palju siis sissejuhatuseks tuleksin nüüd täpsemalt oma ettekande juurde. nagu öeldud, kõigepealt eh, tutvustan lühidalt selle aruande tulemusi ja siis räägin rohelisest majandusest ja soolisest võrdõiguslikkusest. räägin eh, üleminekust, sotsiaalsest kaitsest ja Riio pluss kahekümnest. kõigepealt jätkuks eh, Irene ettekandele tahaksin täpsustada mõningaid kontseptsioone, mida ma oma ettekandes kasutan. esiteks jätkusuutlikkus. Te olete äh, ilmselt kuulnud, mida jätkusuutlik areng äh, tähendab, see tähendab arengut, mis võimaldab ka järgmistel põlvkondadel nautida samasugust arengutaset nagu praegune põlvkond ja sellel on kolm sammast, majandus, äh, keskkond ja sotsiaalne sammas tahaksin seda kõikidele meelde tuletada, me räägime kolmest erinevast valdkonnast, keskkond, sotsiaalvaldkond ja majandusmõõde. jätkusuutlikkust on võimalik saavutada üksnes juhul, kui need kolm sammast on tõeliselt integreeritud. tihti oleme näinud, et arvatakse, et jätkussuutlikkust on võimalik saavutada keskendudes vaid ühele sambale, näiteks keskkonnale. kui me kaitseme ainult keskkonda, eh, siis me ei saavuta integreeritud jätkusuutlikkust. me ei saavuta jätkusuutlikkust, kui me keskendume vaid keskkonnale ja sotsiaalmajandusliku mõõtme jätame kõrvale soolise võrdõiguslikkuse seisukohast on see äärmiselt oluline. teiseks, äh, roheline majandus iseenesest ei ole sotsiaalselt õiglane. kui me vaatame rohelise majanduse definitsiooni, siis selle kohta on päris palju arutatud. ütleksin kohe alustuseks veel kord, et roheline majandus iseenesest ei ole sotsiaalselt äh, õiglane üleüldse majanduspoliitika tuleb äh, kaasata sotsiaalpoliitikasse, tööhõivepoliitikasse, migratsioonipoliitikasse, vaesusevastase võitluse poliitikasse ja nii edasi. aga tarvis on ka konkreetseid äh, sotsiaalpoliitika meetmeid, mis täiendavad äh, rohelise majanduse poliitikat. kui me räägime rohelistest töökohtadest, siis siin peetakse silmas kahte asja. esiteks uued töökohad, mis luuakse keskkonnamõjude vähendamise tulemusel. Irene rääkis samuti sellest, kui me vähendame näiteks energiatootmise keskkonnamõju, siis selle tulemusel võib tekkida uusi töökohti. see on ühelt poolt rolliste töökohtade kontseptsioon, aga me räägime ka sellest, kuidas vähendada olemasolevate töökohtade keskkonnamõju. me võime nimetada neid rohelisemateks töökohtadeks või mis iganes nimetusega, erinevaid nimetusi on kasutatud, aga see põhineb sellele, et tööturg üldisemalt on muutumas roheliseks. ja hiljem te näete, et see on väga oluline soolise võrdõiguslikkuse seisukohast, sest ka roheliste töökohtade kaudu on võimalik parandada soolist võrdõiguslikkust. ja veel üks asi, mida ma tahaksin alustuseks selgitada, on see, et roheline majandus tähendab nii keskkonnamõjude vähendamist, näiteks energiatoot-, tootmises kasvuhoonegaaside vähendamine, saastuse vähendamine, aga teiselt poolt tähendab ka see kohanemist keskkonnaprobleemide ja kliimamuutustega. nii et mõlemad pooled on hõlmatud. aruteludes te eh, võite ikka ja jälle näha, et mitte alati ei ole need kontseptsioonid inimestele täiesti selged. milline on seos eh, naiste ja rohelise majanduse vahel? kas naised võivad välja jääda rohelisest majandusest, jah, tõepoolest, see on täiesti võimalik, see on juhtunud nii Euroopas kui ka mujal ja sellele on tähelepanu pööratud ka meie aruandes Saksamaa, Hispaania, Itaalia riigid, mis on olnud taastuvenergia eestvedajad, samas väga vähe naisi töötab eh, nendes valdkondades, mida võib pidada rohelise majanduse valdkondadeks. enamik nendest probleemidest on seotud nii-öelda minevikust pärit väljakutsetega, äh, sooline segregeeritus teatud äh, tööhõive valdkondades, näiteks energiatööstuses. mõnedes äh, riikides eh, naiste töökohti iseloomustab madalam töötasu, väiksemad eh, karjäärivõimalused, eh, väiksemad nõuded oskustele, ebapüsiv tööhõive ja nii edasi. kui palk ei ole võrdne meestel ja naistel, siis ka sektori muutumisel jääb see ebavõrdsus alles Äh, naised tihti töötavad ka sektorites, äh, kus ametiühingud ei ole eriti tugevad ja seeläbi on neil raskem ka oma häält kuuldavaks teha ja anda teada oma raskest olukorrast. rohelise majandusega seonduvad äh, varasemad, seonduvad mitmed uued väljakutsed lisaks varasematele äh, ma keskenduksin siin kahele, aga võib-olla pärast ettekannet me võime arutada ka muid. esimene nendest meie seisukohast vaadatuna puudutab sellist kitsast vaatenurka eh, sellele, mis on eh, roheline majandus varasemalt on rahvusvaheliselt arutatud päris palju rohelise majanduse ja roheliste töökohtade definitsiooni üle, nüüd arutatakse ka rohelise kasvu definitsiooni üle. tavaliselt äh, soofaktor ei ole kaasatud nendesse aruteludesse ja arutelud keskenduvad peamiselt sellele, mis on rohelise majanduse majanduslik väljund. ehk äh, kas see toob äh, kaasa majanduskasvu, võib-olla ka seda, et kas see toob kaasa uusi töökohti, aga mitte niivõrd seda, kas inimeste elu paraneb selle tulemusel. nii et eh, see vaatenurk on suhteliselt kitsas ja ei kaasa alati sotsiaalset mõõdet, eh, toiduga kindlustatust eh, ja need, kes sotsiaalvaldkonnaga tegelevad, on sunnitud Äh, pingutame omalt poolt, et ka need meie aspektid oleksid kaasatud nendesse aruteludesse. ka ILO-s näiteks äh, väga paljud erineva taustaga inimesed ütlesid, et ei ole mingit seost keskkonna ja töökohtade vahel. ja me ei saa aru, miks ILO sellega tegeleb ja sama ka on ametiühingute raames. nii et tarvis on äh, suurendada teadlikkust ja avada inimeste suhtumist. tavaliselt ei ole hõlmatud ka sugudevahelise võrdsuse parandamise aspektid, näiteks sotsiaalkaitse parandamine, tervishoiu, haridus, toiduga kindlustatuse parandamine või äh, majutusele, sanitaarteenustele, veele juurdepääsu tagamine, energiale juurdepääsu tagamine, kui seda ei tehta jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult, siis toob see kaasa äh, saastuse kohalikul tasandil. vesi ja sanitaarteenused on üks peamisi teemasid ja mitte ainult naiste jaoks, selleks et tagada head tervist. võrdsus, juurdepääs naistöötajatele, mis on toimumas, me oleme näinud erinevaid aruandeid erineva statistikaga roheliste töökohtade kohta me oleme jaganud need kolme kategooriasse, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor ja kõigis kolmes on naised alaesindatud võrreldes meestega. kui me võtame traditsionaalse primaarsektori arenenud äh, riikides on alaesindatud, arenguriikides umbes kuuskümmend protsenti kogu asja alus on juba tasakaalust väljas. kui me võtame tertsiaalse sektori, siis seal üle viiekümne protsendi on naised aga need on väiksema potentsiaaliga roheliste töökohtade loomiseks. missugune on äh, naiste protsent erinevates äh, sektorites roheliste töökohtade osas? kõikides, välja arvatud administratiivteenused, on see alla poole ja oluline on ka arvesse võtta seda, et paljudes riikides ja enamikus arenguriikides naiste töö on seotud peamiselt põllumajanduse tootmise ja muu sellisega, aga see ei ole osa ametlikust majandusest ja see ei ole kaasatud ametlikku statistikasse. me peame tagama, et Äh, töö, mida naised kogukondade tasandil teevad, äh, oleks nähtavam. rohelised töökohad. ma ei ütle, et äh, rohelised töökohad on midagi halba, neid on väga vaja tulenevalt erinevatest kriisidest, mida maailm praegu kogeb paljud asjad senisel kujul enam ei toimu, meil on majanduskriis, kliimamuutuste kriis, energiakriis, nii et paljud erinevad kriisid, mis on omavahel tihedalt seotud, nii et eh, kogu asi ei toimi. et rohelised töökohad on keskse tähtsusega jätkusuutliku arengu saavutamisel mida meie välja pakume, et ähm, puudujääke kõrvaldada, äh, meil on neli peamist põhimõtet, äh, adekvaatne töötasu, juurdepääs, äh, vastutustunne, eestkoste, see hõlmab siis võrdseid võimalusi, kõrgeid tööhõivestandardeid, juurdepääsu sotsiaalkaitsele, tööõigustest kinnipidamine, sotsiaaldialoog, ametiühingutes esindatus. paljud räägivad nüüd sinisest majandusest, mis on seotud ookeanidega ja ka nende puhul tuleb tagada põhimõtetest kinnipidamine. millised on soovitused, ma olen kindel, et te olete paljudega nendest juba kursis, esiteks eh, naiste tööhõivele keskendumine ja naiste osaluse parandamine tööjõus ja diskrimineerimise vastu võitlemine hariduses, tervishoius, majandussektoris on see diskrimineerimine olemas. tuleb vaadata ka kriisi mõju naiste positsioonile. kriisiolukorras arenenud riikides eh, on see, on naised vähem mõjutatud kui arenguriikides ja üheks põhjuseks on see, et arenguriikides naistel ei ole juurdepääsu ametlikele sotsiaalkaitsesüsteemidele, tuleb kriis, neil ei ole enam sissetulekuid ja kõik. arenenud riikides on neil aga töökaotuse korral juurdepääs sotsiaalkaitsele. tarvis on programme naiste värbamiseks ka mittetraditsioonilistes sektorites, ehitustööstus, inseneritööstus, USA-s tööministeerium on välja toonud mitmed meid huvitavad äh, andmed arengute kohta nendes sektorites, kus äh, naised alguses olid väga vähe esindatud, näiteks äh, ehitussektor, on osariikide tasandil ja riigi tasandil mitmeid programme loodud selleks, et vähemusi, eriti naisi, paremini kaasata sellesse sektorisse. ja see on andnud tulemusi, mõned on nimetanud seda jätkusuutlikuks ehitustööstuseks või millekski muuks taoliseks ja tõesti, need programmid on andnud tulemusi ja aidanud paljusid naisi töö leidmisel. siis äh, sookvoodid, samuti nõuded äh, riigiasutustele äh, nii-öelda positiivse diskrimineerimise meetmete võtmiseks, samuti paljud riigid on rakendanud tiimulpakette USA-s, Jaapanis, USA-s, Mehhikos, Brasiilias näiteks need eh, stimulpaketid eh, tihti keskendusid rohelistele küsimustele, sealhulgas ka vee- ja jäätmeinfrastruktuur. ja eh, sooline aspekt oli tihti hõlmatud nendesse stimulpakettidesse, aga arenguruumi on veel väga palju. naiste koolitamine, Irene rääkis ka sellest juba, oskused on tavaliselt või oskuste puudumine on üheks peamiseks takistuseks naiste äh, värbamisel rohelistele töökohtadele, nii et seega tuleb tagada parem koolitus. näiteks äh, Lõuna-Aafrikas programm Working for Water on ka Working for Energy, Working for Food, äh, see tähendab, et äh, tehakse tööd, saadakse küll ka väikest töötasu, aga see töö on vastavas sektoris, näiteks veesektoris või toiduainesektoris või energiasektoris ja kuuskümmend protsenti tõlusaajatest on olnud naised nendes programmides, siis äh, naistele võrdset töötasu tagamine loomulikult, siis äh, naiste äh, parem organiseeritus, näiteks SEVA, Self-Employed Women's Association, on üks hea näide sellest Indias. ja nende edukus põhines just organiseeritusel, oli selge, et ilma organiseerumata mitte midagi ei ole võimalik saavutada. organiseerudes oli võimalik näiteks äh, sõlmida lepinguid äh, avaliku sektoriga. ja naiste rolli kaudu ühiskond täielikult muutus, naiste rolli tunnustati, läbirääkimiste olemus ühiskonnale tähtsate teemade üle muutus, arutelud selle üle, kuhu on tarvis investeerida ja nii edasi. organiseerudes oli neil võimalus äh, saada juurdepääs ka miinimumtasandil sotsiaalkaitseprogrammidele. seeläbi oli näiteks lastel võimalik minna kooli ja need programmid muutsid naiste elu täielikult. räägiksin natukene ka Rio pluss kahekümnest lühidalt, äh, mis asi see on, kakskümmend aastat tagasi ja toimus Rio de Janeiros maailma tippkohtumine keskkonnateemadel, see oli kõige suurem selline tippkohtumine, mis seni oli toimunud. ja mitmed konventsioonid, bioloogilise mitmekesise konventsioon, kliimamuutuste konventsioon ja mitmed muud, kõik need said alguse kakskümmend aastat tagasi. maa tippkohtumine oli koht, kus äh, lepiti kokku ka jätkusuutliku arengu definitsioonis kakskümmend aastat hiljem ehk praegu rahvusvaheline üldsus uuesti tuleb kokku ja vaatab, missugused edasiminekud on olnud eh, paljudes asjades eh, oleme endiselt peaaegu samal tasemel nagu paarkümmend aastat tagasi ja seda arutelu nimetataksegi nüüd Rio pluss kakskümmend ehk kakskümmend aastat hiljem ja keskendutakse rohelisele majandusele jätkusuutliku arengu raames ja teiseks institutsionaalsele raamistikule, see tähendab äh, rohelise majanduse juhtimine. õiglane üleminek, Irene juba sellest rääkis, ma sellel rohkem ei keskenduks, aga eesmärk on tagada, et üleminek areng paremale elatustasemele hõlmaks kõiki. me räägime siin ka haavatavatest inimrühmadest, erinevates piirkondades elanevatest inimrühmadest, näiteks maapiirkondades elavatest inimestest samuti ja me peame vaadata, missuguseid meetmeid on tarvis äh, selleks, et äh, oleksid äh, hõlmatud kõik positiivsed aspektid ja püütaks vähendada negatiivseid aspekte. teiseks, miinimumsotsiaalkaitse tagamine kogu ühiskonnas. tegemist on rahvusvahelise algatusega, mida juhib ILO ja Maailma Tervishoiuorganisatsioon koos UN Women organisatsiooniga. ametiühingu liikumised nõuavad, et äh, see sotsiaalkaitse tagamine peaks olema Rio pluss kakskümmend üheks tulemuseks. sotsiaalkaitse on üks peamisi aspekte, vältimaks haavatavust mitte ainult äh, sotsiaal mõttes, vaid ka keskkonna mõttes. tegemist on väga uuendusliku suunaga ja me tõesti loodame tulemusi selles liinis. roheline majandus peaks hõlmama mitteametlikku ebastabiilset äh, sektorit ja seal olukorra parandamist. kliimamuutuste sotsiaalmõju saab vähendada eh, selliste sätete kaudu sotsiaalkaitsesüsteemides, eh, mis tagavad võrdsuse ja need oleksid suunatud eh, näiteks tervishoiuteenustele, aga ka toiduga kindlustatusele. ja kui te soovite, me võime nendel teemadel hiljem täpsemalt arutada. viimaks osalus ja juhtimine, see põhineb Rio kümnendal põhimõttel mis puudutab osalust ja juurdepääsu informatsioonile. eesmärk on tagada, et äh, rootsi poliitika meetmetes arvestataks sooliste aspektidega. Äh, arvestatakse soolise võrdõiguslikkusega ja naiste positsiooni tugevdamisega institutsioonides. rahvusvahelised kokkulepped nagu Rio pluss kakskümmend, kliimamuutuste kokkulepped, millest te kõik olete kuulnud, et need tõesti leiaksid rakendamist kohalikul tasandil ja aitaksid muuta inimeste elu nii lähitulevikus kui ka pikemas perspektiivis. aga et see toimuks, on tarvis eh, tõhusat osalust nii naiste poolt, ametiühingute poolt kui ka teiste ühiskonnarühmade poolt. Eh, suur tänu tähelepanu eest! Thank you very much! suur tänu, proua Belen Sanchez! selle väga-väga huvitava ettekande eest, väga tiheda ettekande eest. Te tegelikult äh, andsite meile täpsema pildi sellest, mis toimub arengumaades, aga samuti ka andsite soovitusi, kuidas võidelda erinevat tüüpi diskrimineerimise vastu ja tagada see, et naistel oleks olemas juurdepääs äh, tööturule ning neil oleks võimalik ähm,, nende suhtes oleks võimalik täita ka teisi äh, sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi. see mitteametliku töötamise ja tasuta töötamise teema on väga huvitav, see ei puuduta mitte ainult arengumaid, vaid ka arenenud riike äh,, muuhulgas ka Euroopa Liidu riike. meil on siin juhtumeid, kus äh, inimesed teevad tasustamata tööd ja seda teevad naised, kes, keda ei väärtustata absoluutselt selle töö eest. loomulikult on sellel ka omad tagajärjed, muuhulgas näiteks pensionile samuti mõjutab see mm, nii-öelda vana, vanemat iga, kus äh, naised on suuremas vaesusriskis kui mehed. aga see teema on eriti terav äh, arenguriikides ja seetõttu on väga oluline, et me leiaksime kiiresti siin lahendusi. praegusel hetkel alustame siis arutelu parlamendi liikmete osalusel ja kõigepealt annan sõna sotsiaaldemokraatide esindajale. Uh, well, uh, dear all, uh, the crisis. suur tänu, proua juhataja kriis ja selle tulemusena tehtavad eelarvekärped omavad paljusid mõjusid, sealhulgas ka nendele algatustele, mis on seotud võrdõiguslikkusega. ma tänan meie äh, ettekandjaid väga huvitavate ettekannete eest probleem on selles, et täna on paljudes riikides äh, võrdõiguslikkuse teemalised algatused äh, jäänud kriisi ohvriteks Euroopa majanduse äh, olukorda ei tohiks kasutada vabandusena selleks, et vähendada neid meetmeid, mis tagavad võrdõiguslikkust, vastupidi, tegemist on praegu äh, ainukordse võimalusega, mida kõik liikmesriigid peaksid ära kasutama, äh, et üle minna säästlikule arengule, suurendada konkurentsivõimet ja kasutada ära mõlemate sugupoolte potentsiaal eriti rohelises sektoris on suured võimalused naistele töökohtade loomiseks ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liidus peaksid naised ja töökohad rohelises sektoris olema äh, poliitikate jaoks suuremaks äh, prioriteediks, me peaksime äh, rahastama koolitust, muuhulgas näiteks taastuvenergeetika valdkonnas ja samuti tuleb suurendada äh, Äh, naiste osalust nendes sektorites, sellepärast et praegu on see väike. tööturul diskrimineerimine on samuti probleemiks. me ei saa äh, sellise diskrimineerimise taseme juures üle minna uuele rohelisele majandusele. paljusid äh, sektoreid domineerib üks sugupool ja mis puudutab äh, naiste töötasu, siis see on madalam, naised töötavad äh, äh, ebakindlamatel töökohtadel ja neil on väiksemad karjäärivõimalused, nagu ka juba eksperdid ütlesid. kuna naised teevad vähem kvalifitseeritud ja odavamaid töid, siis on toimunud ka sektorite kaupa segreda-, segregatsioon mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka teistes liik-, riikides ja me peaksime kasutama kõiki võimalusi luua rohelisi töökohti sellisel viisil, mis suurendaks naiste tööhõivet ja vähendaks äh, diskrimineerimist mm,. muuhulgas suurendama naiste osalust niinimetatud mittetraditsioonilistes sektorites. meil on ka hea uudis, homme ITRES äh, on hääletusel direktiivi ettepanek äh, mis puudutab äh, energeetika valdkonda, äh, meil on vaja leida kokkulepe ka nõukoguga ja siin äh, luuakse kaks miljonit uut töökohta minu meelest on tegemist meie ametiaja kõige olulisema direktiiv. igal juhul me peame tagama, et need kaks miljonit töökohta ei koliks Hiinasse. ja need töökohad luuakse Euroopa maksumaksjate äh, toetusel rahaga ja need töökohad ei peaks minema ainult meestele, vaid me peaksime tagama ka, et võimalikult palju naisi nendest osa saaks suur tänu mulle sõna andmise eest äh, ja ma loodan äh, ka teie toetusele äh, selleks, et jätkata nõudmisi, et need uued loodavad rohelised töökohad oleksid, tooksid kasu ka naistele. suur tänu, proua Tomson nüüd sõna variraportöörile. nüüd suur tänu variraportöörile ja nüüd proua Chartier. Barbara Matera, kes on Rahvapartei variraportöör palub mul edasi anda oma sõnumi sellel teemal, mis on tema jaoks väga oluline. ma tänan naiste õiguse, võrdõiguslikkuse küsimuse presidenti härra Gustavsoni selle eest, et ta korraldas selle kuulamise, mille teemaks on äh, võitlus diskrimineerimisega, äh, millega naised peavad võitlema kui nad soovivad äh, saada töökohti kasvavates sektorites, nagu näiteks roheline majandus. naiste panus on ülioluline, sest naisi tuleb kaasata kõikidele majanduse tasanditele selleks, et nad äh, saaksid tugevdada oma perekondi, samas, samuti ka ettevõtteid ja majandusi sotsiaalsest ebavõrdsusest tulenevalt on enamikus liikmesriikides naiste panustamise võime äh, alahinnatud. uue rohelise majanduse võimalused äh, võiksid kaasa tuua muudatusi äh, Äh, sektoritevahelises tasakaalus, millega kaasnevad uued töökohad ja samas ka töökohtade kadumine. kui me vaatame uute töökohtade teget, siis me näeme, et rohelised töökohad on mm, meeste poolt domineeritud. paljudel juhtudel need naised, kes sellesse üleminekuprot-, protsessi kaasatakse, on äh, ebavõrdsemas, vähem makstud äh, olukorras võrreldes meestega me peaksime selle ülemineku mõju äh, pehmendama, tagades kõige haavatavamatele parima kaitse. ja see tähendab ka seda, et töötajad peavad juurdepääsu saama kvalifikatsiooni nõudvatele töökohtadele, mis selles protsessis luuakse juurdepääs rohelistele töökohtadele on oluline ka seetõttu, et me peame vältima äh, barjääri tekkimist kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata töökohtade vahel. tagat-, et tagada inimväärsed töökohad nii meestele kui naistele, peavad rohelised töökohad öö, äh, olema piisava palgaga ja piisavalt juurdepääsetavad naiste jaoks piisav koolitus võiks aidata naistel lihtsamalt tehnilistele töökohtadele juurde pääseda, äh, just nendele töökohtadele, mida luuakse rohelises sektoris, äh, siin on juttu taastuvenergiast, põllumajandusest, äh, mm, info-, kommunikatsioonitehnoloogia võrkudest, transpordist mis võimaldaksid ka naistel osaleda säästva majanduse äh, väljakujundamisel. naistel peab olema õigus äh, ka ressurssidele. naised toodavad üle kaheksakümne protsendi äh, toiduainetest, aga omavad vaid alla ühe protsendi maast. naiste otsustusõigus rohelise majanduse sektorites on praegu väga piiratud, neil on ka väga väike juurdepääs krediidile, mis äh, takistab nendel äritegevusse asumist. naised peavad ka saama võrdselt osaleda rohelise majanduse otsustusorganites ja sellega tuleb tagada äh, ja selle abil saame tagada äh, võrdsed võimalused sugupooltele selles sektoris tuleb tagada soolise võrdsuse äh, süvalaiendamine rohelises sektoris, sellepärast et väga paljude inimeste elu äh, arengumaades äh, sõltub näiteks äh, biokütuste tootmisest ja naised äh, tegelevad äh, kogu selle protsessiga. me peame investeerima vähem saastavatesse energiaallikatesse ja samuti edendama naiste rolli selles sektoris taastuvenergiaallikaid saab kasutada piirkondades, kus ei ole elektrivõrku, samuti piirkondades, mis on isoleeritud. taastuvenergia aitab luua uusi töökohti isoleeritud piirkondades, äh, sealhulgas ka ettevõtjatest naistele fotogalvaanilise äh, energiatööstuse loomine Lõuna-Tais näitab, äh, kuidas naised saavad osaleda äh, selles sektoris, mis on tavaliselt meeste poolt domineeritud. on selge, et rohelises majanduses tuleb soolist võrdõiguslikkust äh, süva laiendada ja tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et suurendada naiste juurdepääsu selle sektori töökohtadele. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Wertmannile. suur tänu. ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga ja ma tänan raportööri selle idee eest enne raporti sõnastamisse kuulamine korraldada. ma olen äh, veendunud selles, et roheline majandus tekitab suuri töövõimalusi naistele, vaatame näiteks taastuvenergia teemat, äh, taastuvenergia allikaid saab kasutada kohtades, kus äh, infrastruktuuri ei ole ja selle abil saab ka luua uusi töökohti naisettevõtjatele, aga samas see eeldab ka rohelise töö turu äh, pidevat jälgimist selleks, et Äh, praegust ebavõrdsust äh, tulevikku edasi ei kantaks. naised saavad olla ja võivad olla rohelisesse majandusse ülemineku olulisteks kandjateks, aga meil on vaja konkreetseid poliitikaid ja regulatsioone, mis tagaksid naiste kontrolli loodusressursside üle, meil on vaja suurendada naiste juurdepääsu ettevõtetele ja uutele tehnoloogiatele, mis on vaja energia, vee ja ka kult-, põllumajandustootmise seisukohast ja meil on vaja ka rohkem kaasata naisi organisatsioonide juhtimisse. mina näen selles üleminekus säästvale majandusele võimalust äh, luua nõudlus uute pädevuste ja uute uute töökirjelduste järgi. seega peaks minu arvates raport keskenduma naiste harimisele ja koolitamisele selleks, et nad saaksid pisa-, piisava pädevuse selleks, et võrdväärselt meestega äh, võistelda töökohtade pärast ja karjääri pärast teiseks teemaks peaksid olema poliitikad ja regulatsioonid, mille eesmärgiks peaks olema tagada sotsiaalkaitse, pereplaneerimine ja laste eest hoolitsemine. ainult siis, kui ühiskond tagab need teenused, võivad naised äh, panustada võrdsel määral rohelise majanduse ülesehitamisse ja see toob kaasa ka küsimuse, kas äh, uutesse määrustesse peaks äh, kaasama ka sookvoodid. praegune olukord Äh, näitab selgelt, et peaaegu kõikides majandussektorites on olukord tasakaalust väljas ja meil on vaja leida mehhanisme nende tasakaalunihete kaotamiseks. üheks võimaluseks oleks sisse seada teatud äh, protsendi nõue äh, juhtkonnas osalevate naiste äh, osas äh, ja samuti teatud üleminekuperioodid äh, õigusaktidele, mis nõuavad äh, naiste suuremat osalemist. ja ma arvan, et kui raportis võetakse neid ettepanekuid arvesse, siis saab see raport kindlasti komisjoni toetuse osaliseks ja ma tänan teid selle kuulamise korraldamise eest ja samuti võimaluse eest sõna võtta suur tänu, proua Vertmann. nüüd on päevakorras komisjoni esindaja sõnavõtt, härra Šoban esindab äh, DigiJustice'it. tere pärastlõunat, daamid ja härrad täname, et kutsusite meid siia Euroopa Parlamenti osalema selles kuulamises. teema tähtsus tõuseb järjest nii poliitiliselt kui majanduslikult kui sotsiaalselt Euroopa Liidus. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgiks on kaasajastada Euroopa Liidu majandus ja muuta see ka loodussõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. roheliste töökohtade loomine ning rohelise majanduse edendamine on otsustava tähtsusega kasvu seisukohalt. seetõttu oleme väga rahul sellega, et Euroopa Parlamendis on võetud ka see tähtis teema sihikule. et parlament soovib läheneda sellele tähtsale teemale just nimelt soolise võrdsuse aspektist. see on igati õigustatud, see on väga aja, äh, õigel ajahetkel äh, tehtud ja tähtis. rohelise majanduse arendamine meie kogemuste järgi jätkab seda naiste ja meeste segregatsiooni, mis tööturul juba eksisteerib. kui asi jätkub samas vaimus, ei ole Euroopa Liidul mm, võimalik maksimaalselt ära kasutada kaasajastamise hüved. see tähendab seda, et midagi tuleb ette võtta selleks, et kasutada seda kasvu tegurit ehk äh, rohelist majandust ähm, selleks, et paremini tasakaalu saaksid ähm, naised ja mehed tööturul. Ähm, selle alusel, mida me siin täna pärastlõunal oleme kuulnud, aga äh, ka selle raporti alusel, mis Mark Smith on täna pärastlõunaks, et oli ette valmistanud tema on ju ähm, vastava ala spetsialist, täname teda väga selle töö eest, kuigi ta täna siin ei ole. Ähm, ühesõnaga nende kahe allika alusel mõned horisontaalsed märkused minult. kõigepealt makro aspekt roheliste töökohtade puhul ning seos roheliste töökohtade ja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia vahel. kordan oma varasemaid sõnu, meil on vaja seda vahendit ära kasutada sotsiaalseks ja majanduslikuks moderniseerimiseks, aga samuti ka selleks, et paremini tasakaalu saaksid naiste ja meeste roll tööturul Äh, turul. ja individuaalsel tasandil tuleks kindlasti eelkõige mõelda naiste peale, kes juba on tööturul või kes soovivad sinna siseneda. Äh, tuleb mõelda nende mm, tööalastele valikutele ja haridusvala-, valikutele. äärmiselt oluline on julgustada naisi teha sellised valikud, Äh, haridusteel, et neid rohkem läheks õppima matemaatikat, füüsikat ja muid reaalaineid ning selliseid aineid, mis on rohkem seotud majandusarenguga. roheline, rohelised töökohad tähendavad tegelikult seda, et kasutatakse väga ulatuslikult ähm, ära just nimelt tehnoloogiaid muidugi mitte ainult Euroopas, aga ka mujal, aga praegu me räägime ikkagi oma öö, probleemidest. ühesõnaga, tehnoloogiat kasutatakse roheliseks muutumise, rohelisemaks muutumisel. niisiis, naistel oleks eelkõige vaja valida öö, sellised alad hariduses, mis neile avaks öö, tee sinna rohelise, roheliste töökohtadeni Neil oleks vaja selliseid töökohti, tänu millele nad satuksid kogu selle majanduse kaasajastamise protsessi tuumikusse. see aga ei õnnestu, kui tööandjad midagi ära ei tee ja nüüd ma jõuan otsaga välja oma kolmanda horisontaalse märkuseni ähm,. nimelt mikrotasandini jõuan meilt, siis kõikidelt Euroopa Liidu institutsioonidelt peaks välja minema väga jõuline sõnum tööandjatele, aga ähm, laiemalt kõikidele sotsiaalsetele partneritele, nii tööandjatele kui ametiühingutele. ja see jõuline signaal peaks kriipsutama alla, et on vaja rohkem arvestada majandusotsuste tegemisel naiste täieliku kaasamisega, siis naiste täieliku kaasamisega sellistesse või sellistele tööskohtadele, mis äriühingus on seotud eh, moderniseerimisega. neljas horisontaalne märkus. kuidas meil oleks võimalik pöörata tähelepanu öm, ähm, soo küsimuste süvalaiendamise ja majanduse seosele? kindlasti on see huvipakkuv küsimus Euroopa Komisjonile tulevikus. rohkem oleks ähm, seda vaja arvestada meie liikmesriikide ettevalmistatavates ähm, reformikavades ähm, siis Euroopa kakskümmend kakskümmend kohta. kindlasti on vaja suuremat tähelepanu moderniseerimise ning naiste rolli vahelisele seosele. komisjon ähm, juba ähm, vaatleb tööhõive eesmärkide täitmist liikmesriikides ka nii-öelda naiste tööhõive ähm, aspektist. ja see on siis otsapidi seotud ka roheliste töökohtadega. komisjon loomulikult võiks lähitulevikus rohkem tähelepanu sellele tähe-, küsimusele pöörata ka iga-aastaselt oma soolise võrdsuse öö, ehm, ülevaates, mis ilmub iga aasta esimeses kvartalis. Ehm, käesoleval aastal komisjon võtab selle vastu märtsi lõpus. viies horisontaalne aspekt järgmiseks. ja võib-olla sellega ma ka lõpetan oma sõnavõtu tegelikult seda asja on juba mainitud siin. minagi leian, et vaja oleks kasutada mitte ainult struktuurifonde, aga avaliku sektori rahasid nii Euroopa tasandil, äh, liikmesriikide tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil. kui avalik-õiguslikud asutused või organisatsioonid jaotavad raha rohelistamiseks, siis eh, kindlasti tuleks selle raha jaotamise juures arvestada ka sugudevahelist võrdsust ja sooküsimust. tähtis on eh, ikkagi, et tööturul oleksid mitte mehed, aga et seal oleks samavõrra ka naisi. ja oma sõnavõtu lõpetuseks sooviksin juhtida teie tähelepanu tähtsale arutelule, mis on peatselt toimumas. see toimub ähm, Taani eesistumisel. teema on naiste proportsioon äh, liikmesriikide teadus sektoris või öö, ähm, ütlen lihtsamalt, et mm, millised on naiste ja meeste haridusvalikud, miks naised valivad ähm, teatud kindlaid äh, erialasid ja miks mehed valivad äh, jälle omi äh, nii-öelda erialasid, mida õppida ja kuidas oleks võimalik neid valikuid mõjustada selleks, et ähm, tasakaalu tööturul ümber kujundada. ma arvan, et äh, praegune eesistuja annab päris märkimisväärse panuse selle teema käsitlusse. ja kindlasti tasuks ähm, vastu võetud järeldustele ka edaspidises töös toetuda, aitäh! suur aitäh! Uh, e vamos agora abrir um período de debate com. nii, nüüd toimub siis arutelu kohalolevate parlamendiliikmete vahel ja ka ülejäänud osalejad siis. proua Klas, palun. suur aitäh, juhataja suur tänu kõikidele, kes ähm, presentatsioonidega siin on täna pärastlõunal ähm, esinenud. Ähm, ma vabandan, et ma hiljaks jäin, aga esmaspäeva pärastlõunal on siia õigeaegselt päris raske kohale jõuda. Äh, see teema käsitlus on suhteliselt abstraktne, aga naised on ikkagi suhteliselt rohkem praktilised inimesed kui me sama abstraktses vaimus seda arutelu jätkame, siis ma arvan, ei ole ka juhismaterjali koostamine eriti lihtne. me soovime ju lõppude lõpuks neid eesmärke saavutada, me ei räägi siin mitte ainult sotsiaalpoliitikast, me ei räägi siin mitte ainult konkreetsetest majandussektoritest Mm, roheline majandus peaks sündima absoluutselt kõikides majandussektorites. Ehm, naistel peab olema roll keskkonnaalases töös ja nii edasi. ma arvan, et on ääretult oluline, et me naisi motiveeriksime ja julgustaksime, et nad maksimaalselt ära kasutaksid võimalused, mis neil on uute töökohtade hankimiseks. ma vaatasin siin seda statistikat, loomulikult seda on vaja vägagi süvitsi analüüsida selleks, et õigete järeldusteni jõuda, aga esmapilgul jääb küll selline mulje, nagu teenuste sektoris kaheksakümmend protsenti töökohtadest oleksid naiste eh, poolt hõivatud. siin on juba seda asjaolu ka mainitud. me peame hoidma silma peal ka praegustel suundumustel ja ka eh, soovitavatel suundumustel või trendidel tulevikus. me soovime naisi kaasata energiakasutuse parendamisse ehm, ja jätkusuutliku majanduse loomisse. aga ehm, me ei pea neid sealjuures mõistma nii-öelda ehm, samale tööle jääma paljudeks aastateks, me võiksime öö, ähm, lasta neile otse jagada oma kogemusi ja oma soove, mida nad sooviksid saavutada, neilt võib saada väga kasulikku infot. nii et me peame ikkagi naisi otseselt kaasama ja mitte jätkama seda ähm, abstraktset lähenemist, me peame kaasama teenindussektori naisi, hoolitsema selle eest, et nad teisi äh, motiveeriksid ja teeksid seda pikemas perspektiivis toimivalt või jätkusuutlikult. kui keegi on mitmeid aastaid mingisuguse projektiga tegelenud, siis ma arvan, et neil on massiliselt kogemusi, mille najal teistele mentoriks olla. nii et naisi, kellel sellised äh, ulatuslikud kogemused on, neid on väga äh, lihtne ära kasutada siis mentoritena me peame neile andma võimaluse oma teadmisi ja kogemusi edasi anda. mida selleks vaja on? me oleme rääkinud siin haridusest, see on alati esimene samm. Ehm, ja tegelikult sellest tulekski alustada. kooliharidus, me peame julgustama noori eh, tüdrukuid ja naisi ehm, valima neid eh, erialasid või alasid, mis seni naiste jaoks suhteliselt ebaharilik va valik on olnud. me peame veenma naisi, et nad on täpselt sama võimekad nendes teistes sektorites töötama. peame öö, andma ekspertide nõu naiste, noortele naistele ja veenma neid, et tegelikult kõik need võimalused on olemas uh,. Ah, Dai e agora a palavra à senhora Nedelcheva. Proua Nedelcheva, palun. Merci beaucoup, madame la présidente. Suur tänu, proua juhataja. Kõigepealt tahaksin tänada kõiki kõnelejaid nende äh, Äh, kommentaaride eest selles osas, millised on need teed, millel võiksime võtta konkreetseid samme ja siin ma jagan täiesti eelkõnelejate, eelkõneleja seisukohta selles osas, et me peaksime võtma konkreetseid samme. mis puudutab proua Sanchez'i äh, ettekannet, siis äh, ta ütles meile, et me ei peaks äh, mitte leiutama midagi täiesti uut, vaid me peaksime lähtuma sellest, mis meil olemas on ja seda natukene uuendama, ehk siis me peaksime mõtlema selle peale, mis meil juba olemas on ja kuidas äh, võiks äh, roheline majandus anda naise rollile lisandväärtust ja seda nii sotsiaalses kui majanduslikus plaanis. mul on mõned ideed Äh, mida tahaksin väljendada, ma jagan täiesti neid seisukohti, mis on äh, avaldatud juba nende takistuste kohta, mis naiste ees tööturul seisavad, sealhulgas ka äh, rohelises majanduses. kõigepealt tahaksin rääkida erinevatest majandusvaldkondadest. Te rääkisite põllumajandusest. mina kuulun nende hulka, kes arvavad, et põllumajandus eelkõige arengumaades on võtmesektor töökohtade loomiseks, seda enam, et praegusel hetkel on meil meil uued keskkonnaalased eesmärgid, aga kui me räägime põllumajandusest, siis äh, esimene küsimus on juurdepääs maale, juurdepääs kinnisvarasele ja siin me ei äh, saa mitte lahendada kohe äh, seda probleemi, vaid me peame leidma, kes on need lahendajad, me peame äh, tuvastama, kes on need riiklikud asa-, asutused, kellel on vastav pädevus, me peame Eh, mõtlema, millised on need võimalused näiteks Euroopa Komisjonile läbirääkimistes arengumaade riikidega või ka piirkondlike programmide raames, kuidas survestada piirkondlikke või eh, riiklikke asutusi neid probleeme lahendada Äh, ja kuidas tagada naistele juurdepääs nendele asutustele, kus neid otsuseid tehakse, sellepärast et väga sageli on probleem nende naiste esindatuses, kui palju selles konkreetses äh, riigis on näiteks parlamendis naisi või valitsuses naisi, mõjutab väga oluliselt seda tulemust. nii et meie peame andma võimaluse nendele naistele, kes just koha peal äh, tahavad tegutseda ja me peame andma võimaluse ka naistele juurde pääseda maale äh, ja Mm, me räägime siin traditsioonilistest riikidest, kus naiste roll on väga traditsiooniline, äh, kui me räägime siin olukorra, äh, ühiskonnast, kus äh, naine on väga piiratud rollis, siis näiteks ta ei saa isegi pärida oma mehe vara nii et siin meil on vaja mingisuguseid algatusi, mis oleksid tõhusad ja ka tegelikult praktiliselt ellu rakendatavad. tuleksin ka äh, sekundaar- ja tertsiaarsektori küsimuse juurde, siin loomulikult on probleemiks juurdepääs haridusele, kuidas teha nii, et tüdrukud saaksid õppida, kuidas nad saaksid valida, mida nad õpivad sest kui me mõtleme siin arengumaadele, siis väga kiiresti me avastame, et algkoolis on eh, poisse ja tüdrukuid üsna võrdsel määral, aga keskkoolist äh, kaovad tüdrukud lihtsalt. ja siin tuleb meil võidelda stereotüüpidega, sellepärast et jällegi taaskord äh, tüdruku rolli äh, ühiskonnas seostatakse koduste töödega ja nii edasi ja seetõttu on väga oluline läbi vaadata äh, õppeprogrammid, ka see, mida õpetatakse, vahemärkus, äh, ma olin eelmisel nädalal Sambias ja meile toodi seal üks näide, äh, põhikool, kõik lapsed loevad seal ühte teatud raamatut kohustusliku kirjandusena, seal on lugu poisist ja tüdrukust, kes käivad koolis, äh, siis tulevad koju, teevad kodused ülesanded ära ja mis pärast seda saab, poiss läheb mängima, tüdruk läheb põllutööle. ja see on õpikus. ja nüüd ma pööraksin selle küsimuse ka ümber, õpetajate vastutus keskkoolides ja koolides üldisemalt. sellepärast, et äh, meil on uuringuid, mis näitavad selgelt, et õpetajate suhtumine äh, poistesse ja tüdrukutesse ei ole üldsegi võrdne äh, näiteks julgustamise osas, nii et ma arvan, et õpetajatele tuleb anda vastutus ja õpetajatele tuleb anda ka koolitus selleks, et nad seda tüüpi riikides suudaksid mõista neid nähtusi ja nende halbu mõjusid. nii et Äh, meie kuulamine ka on andnud kinnitust sellele, et meil on vaja tugevat poliitilist tahet selleks, et tagada, et naised äh, pääseks äh, otsuseid tegema, et nad saaks hariduse, et neid ei kahjustaks ka õpetajate stereotüübid ja teine küsimus, mida me teeme välisinvestoritega ja hargmaiste ettevõtetega nendes arenguriikides, kes teevad äh, kellel on just nimelt roll selles, et äh, vastavad sektorid võiksid öö, äh, uueneda. Äh, neid ettevõtteid tuleb teavitada, tuleb harida selleks, et nad annaks ka kohalikele naistele juurdepääsu juhtivatele töökohtadele, sellepärast et kui me tegelikult öö, rõhutame seda teemat, siis me mõistame üsna kiiresti, et Äh, näiteks äh, kui me vaatame nende ettevõtete juhtivaid töötajaid, siis on selge, et kohalikud pääsevad sellele töökohale harva ja kohalikud naised veelgi harvem. ja ka see on äh, koht, kus juba on samme tehtud kohalikul tasandil, aga me peaksime järgi mõtlema selle üle, mida saaks veel teha. võib-olla äh, peaks meil olema ka neid kohalikke tegutsevaid organisatsioone vähem, aga need, kes seal on, peaksid rohkem tegema koostööd selleks, et Äh, välja tuua need konkreetsed sektorid, kus on võimalik midagi ära teha, ma, ma suudan mõelda väga paljudele riikidele, kus on väga palju kohalikke organisatsioone, igaüks on seotud ühe konkreetse sektoriga ja on palju selliseid sektoreid, kus äh, keegi mitte midagi ei tee, kohalikke äh, tegutsejaid ei ole ja öö, muuhulgas Äh, ne-, selliste organisatsioonide kaudu võiks samuti äh, suurendada naiste mõtlemist rohelises majanduses. suur tänu äh,, härra ne-, proua Nedeltševa ja nüüd proua Morin Chartier. suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin ähm, teha paar päris konkreetset märkust äh, selle kohta, mida ütlesid Maria ja Krista Klaas äh, esimene küsimus, millest tahaksin rääkida ja millele tahaksin teie tähelepanu juhtida, on see. me näeme, et meil on siin natukene suunavaliku probleem. on selge, et väga sageli selliseid äh, suunavaliku otsuseid ei tee mitte ainult õpetajad, vaid ka vanemad ja seda mitte ainult arenguriikides, vaid ka Euroopa riikides nii et me ikkagi mõtleme veel oma peas äh, mingite stereotüüpide kaudu, mille vastu tuleb võidelda ja seda võitlust tuleb pidada kogu ühiskonnaga, ükskõik, kas see toimub Euroopas või arenguriigis. võidelda selliste mentaalsete representatsioonide vastu, mis suunavad tüdrukuid ühte sektorisse ja poisse teise sektorisse aga kui me ainult piirdume sellega, siis me oma eesmärke ei saavuta. sellepärast, et meil on siin veel teine faktor, millega me võitleme ja see on aeg. kui me öö, äh, tegutseme ainult põhikoolis nii-öelda, siis meil jääb kõrvale mitu põlvkonda naisi. ja me ei suuda tõsta naiste osakaalu rohelises sektoris, sellepärast et ka tänased naised, need, kes on aktiivses äh, tegevuseas, pea, ka need naised peavad nendesse majandussektoritesse liikuma. ja siin on veel teine probleem, millele tahaksin tähelepanu juhtida. see on see, et väga sageli rohelised töökohad, uued töökohad, uute sektorite töökohad, teise sektori töökohad, neid ei peeta sageli nii-öelda professionaalide, neid peetakse, neid ei peeta professionaalide töökohtadeks ja meil on vaja tõsta nende töökohtade mainet oma riikides ja tagada, et äh, diplomid, äh, kogemuse ja hariduse valideerimine lubaks need tööd muuta nii-öelda professionaalide töökohtadest. vastasel juhul on meil hulk naisi, keda ei tunnustata professionaalidena. ja me ei suuda naisi suunata kõrgele tasandile äh, selles rohelises sektoris, kui me ei suuda näidata, et nende professionaalsus, nende pädevus on oluline, et seda tunnustatakse osana nende karjäärist, see on teine teema, mille osas peame olema väga tähelepanelikud. me peame professionaliseerima rohelised töökohad selleks, et need naised, äh, kes nendele töökohtadele asuvad, saaksid teha tõeliselt karjääri. kolmandaks, Euroopa Sotsiaalfond on väga oluline vahend selleks, et me saaksime suurendada naiste osalust kõikides tööhõivesektorites ja loomulikult eriti nendes uutes sektorites. ja siin jällegi peame kaasama kõiki tööturu tasandeid ja kõiki poliitilisi otsustustasandeid. me ei saa piirduda Äh, poliitikutega. Maria Nedeltševa rääkis poliitikute kaasamisest, jah, aga kui meil ei ole projekte, mis tuleksid otseselt professionaalide poolelt, siis äh, meil ei teki seda dünaamikat, meil on vaja samaaegselt nii poliitilist tahet kui ka konkreetseid äh, professionaalseid projekte ja äh, seda on juba öeldud, ma äh, rõhutaksin seda veel kord, kui naised ei võta poliitikas vastu otsuseid, siis me seda kõike ei saavuta. ja seetõttu on väga oluline pöörata tähelepanu naiste rollile poliitiliste otsuste tegemisel ja ma arvan ka, et me peame konkreetselt võitlema selle nimel, et naised saaksid võtta täielikult sisse oma rolli poliitilisel areenil, aitäh! suur tänu. proua Klaas, palun. Äh, aitäh. palju sellest, mida ma tahtsin öelda, on ähm, teised juba maha öelnud. ma arvan, et me saame kindlasti palju ära teha ähm, nende naiste heaks, kes on huvitatud sellistes programmides osalemisest. mitte kõikidel naistel ei ole võimalik osaleda taolistes programmides. ma ei tea, kas võib-olla isegi võiks ühisesse põllumajanduspoliitikasse sisse kirjutada klausli, et naisi lihtsalt tuleb kaasata ähm, äh, säästlikusse arengusse ähm, või säästliku arenguga tegelemisse maa kohtades ähm, ja teiseks, e, ega me ei ole nii-öelda sihikule võtnud alati just nimelt neid naisi, kes on professorid ja teadlased ja nii edasi. kui me mõtleme säästlikule majandusele, siis tegelikult on seal öm, ähm, tulevikus saadaval ka uusi naistele sobivaid töökohti. nii et kui, kui me peame kindlustama seda, et kui ähm, rohelises majanduses tekib uusi naistele sobivaid töökohti, et need oleks tõesti hea, hästi tasustatud ja et nad oleks ka tunnustatud töökohad, aitäh! suur aitäh, proua Klas! rohkem sõnasoove liikmete poolt ei ole. ja seetõttu pöördun nüüd teiste osalejate poole, kes ei ole parlamendiliikmed, aga võib-olla soovib keegi teine sõna võtta. jah yes.. Yes, can you hear me? ma loodan, et te kuulate mind. suur aitäh selle eest, et selle kuulamise organiseerisite, see on ütlemata tähtis sündmus ähm,, kus arutatakse naisi ja nende rolli rohelises majanduses. väga oluline on, et Euroopa Parlament äh, defineeriks oma seisukoha nendes küsimustes, nii et mul oli väga hea meel siin istuda ja esinejaid kuulata ja nende presentatsioonid olid ääretult huvitavad. ma ise olen Gender Five Plus nimelisest vabaühingust. me oleme feministlik organisatsioon, kes ähm, tegutseb Brüsselis, tegutseme muuhulgas äh, naiste ja kliimamuutustega, äh, naiste ja keskkonna mm, seosega ja muude selliste küsimustega sõnavõtte ja presentatsiooni kuulates tundus mulle, et üks asi on puudu ja see on üks väga tähtis asi. praegu on meil üleminek ühte liiki majandusest teist liiki majandusse. see on üle, see on ka ühtlasi kriis, mitte ainult majanduslik, aga ka keskkonnaalane ning majanduses tuleb sellele reageerida. meil on selline asi, mida me nimetame roheliseks majanduseks, siin räägitakse äh, Äh, muuhulgas äh, rohelises, rohelise kasvatamisest, minu jaoks tähendab see nii-öelda lillede kasvatamist, siis räägitakse rohelistest töökohtadest, raske defineerida, mida täpselt silmas peetakse. ühesõnaga, me kasutame neid väljendeid täpselt adumata, mida me nende all silmas peame. meil on vaja aga mõelda välja, mida me oma majandusega pihta hakkama, hakkame kuidas meil on võimalik üleminek äh, korraldada. Äh, naistel ongi siin võimalus osaleda uut tüüpi rohelise majanduse vormimisel ja hä oleks häbiväärne, kui see võimalus käest laseks, käest lastaks. tekib küsimus muidugi, kui palju töökohti me investeerime, mis äh, sektorisse, kas me investeerime Hiinasse, tuuleveskitesse, no ühesõnaga, siin on päris palju küsimusi üleval ja naistena me nende küsimustega ei ähm, tegele piisavalt, me räägime pigem naistes nii-öelda sisestamisest sellesse majandusse, selle asemel, et rääkida sellest, kuidas naised seda majandust võiksid kujundada äh,. raport Naiste roll rohelises majanduses ma soovitaksin, et selle pealkiri Äh, tuleks ära muuta, naiste roll rohelise majanduse kujundamisel võiks see pealkiri olla äh, si-, ettekandeid kuulates jäi mul selline mulje, et tegelikult neid kõiki oleme me väga palju as-, kordi juba kuulnud. naised otsustajateks, naised lähemal nii-öelda ähm, reaaldistsipliinidele ähm, põhinevatele töökohtadele ja nii edasi ja nii edasi. Need on kõik väga ammu kuuldud asjad, sotsiaalne ka kaitse ja nii edasi. tänapäeva ühiskonnas on naised silmitsi täpselt samade probleemidega ja ega need probleemid ei muutu millekski muuks, kui äh, tekib roheline majandus. võtame siis midagi ette, püüame äh, määratleda, mida me tahame sellelt tuleviku roheliselt majanduselt. kui me seda ei tee, siis me jääme alati reageerijaks Ehm, me jookseme nii-öelda faktide sabas, me jookseme eh, nende otsuste sabas, mida keegi teine on juba teinud. me peame mõtlema, mida, mida meie kui naised, mida mehed tahavad ühiskonnalt, mitte vastupidi, aitäh. suur aitäh. rohkem sõnasoove ei ole seega paluksin meie ekspertidel reageerida, kui nad soovivad või äh, teha kokkuvõtte, me võime jätkata samas järjekorras. proua Vintermaier kõigepealt, kas te sooviksite alustada? noh, okei, okei, it's okei okay., no problem. Yeah, thank you very much because I have to go to the aitäh, ma pean minema kohe varsti lennujaama, et Hispaaniasse tagasi lennata ma tegin märkmeid erinevate sõnavõttude ajal ja ma tahtsin märkida ära kolm asja. üks seoses äh, viimase sõnavõtuga. võib-olla mäletate, oma ettekandes alguses ütlesin, et äh, on erinevus äh, mõistete green economy ja greening of the economy vahel. Need võivad tunduda sarnased, aga ei ole sugugi üks ja sama asi Uh, greening of the economy, see on majandus, mida naised vajavad, teisisõnu. me räägime sellest, et me vähendame keskkonnamõjusid ja toodame vähem kasvuhoonegaase, saastame vähem vett ja õhku ja nii edasi. tööhõive tasandil võib sel olla erinev mõju ja on erinev võimalus naiste elu parandamiseks, kui me räägime Euroopa majandusest ja eh, soovitakse vähendada Euroopa majanduse keskkonnamõju, siis eh, võib eh, parandada näiteks kaugtöö võimalusi või paindliku töötamise võimalusi, võib töötada kodust või kuskilt mujalt, nii et ei ole tarvis kasutada transporti töökohta jõudmisel. sellel on väga oluline mõju heitmetele, transport on üks olulisemaid sektoreid, mis tekitab kasvuhoonegaase. nii et äh, sellise meetmega äh, vähendame heitmeid äh, transpordisektoris ja vähendame seeläbi keskkonnamõju. on mitmeid asju, mida saab teha, kõik, mis aitab kaasa ühistranspordi parandamisele, aitab vähendada emissioone kui inimesed ei pea kasutama oma isiklikke sõidukeid siis äh, see avaldab positiivset mõju nii keskkonnale kui ka sotsiaalmõõtmele. kui võtta niimoodi juhtumi kaupa sektoreid tasandil, kui me ütleme, et äh, vaatame põllumajandust, mis seal toimub, siis äh, niimoodi järk-järgult minnes leida, leiame erinevaid näiteid või ka geograafilisel tasandil Hispaanias, Itaalias, Saksamaal, Taanis, Ühendkuningriigis, me peame mõistma seda, kuidas mehed ja naised äh, on seotud keskkonnaga ja erinevate arengutasemetega. soovitakse rääkida konkreetsematest teemadest ja ametiühingud liikumistega seoses algusest peale on rõhutatud ja endiselt rõhutatakse äh, kõikidel riikidel on tarvis äh, keskkonnamõjude leevendamise äh, kavasid ja igal riigil peab olema poliitika, milles nad selgitavad, kuidas vähendatakse heitmeid, kuidas kohanetakse kliimamuutustega. kõikidel riikidel on tarvis ka selgitada, kuidas nad peavad kinni bioloogilise mitmekesisuse õigusaktidega sätestatud nõuetest ja kui me vaatame neid keskkonnapoliitikaid, siis eh, tööhõive ei ole hõlmatud, eh, naised, sotsiaalmõõde on väga vähestel juhtudel hõlmatud. ma arvan, et on terve valdkond, mille kallal me peame töötama erinevatel tasanditel äh, nii rahvusvaheliselt kui ka kohapeal selleks, et ületada see lõhe eh, tööhõivepoliitika ja keskkonnapoliitika vahel. sest tihti me räägime nii-öelda erinevat keelt ja mõlemat poolt on võimalik paremaks muuta, nii keskkonna poolt kui ka soolist ja sotsiaalset võrdõiguslikkust. aitäh, eh, proua Sanchez, nüüd proua Wintermaier aitäh, mul ei ole eriti palju selle lisada, mida Anna juba ütles, ma olen paljude asjadega nõus. kommenteeriksin kahte asja. üks asi, mida te ütlesite äh, hargmaiste firmade kohta ja majandussektori rolli kohta. jah, esimene põhimõte puudutab äh, ettevõtte ettevõtete juhtimisse, naiste paremat kaasamist. on rahvusvaheline deklaratsioon, milles räägitakse sellest teemast, näiteks soovitus ähm, äh, kohapealse tööjõu paremaks ärakasutamiseks, sealhulgas ka naiste paremaks ärakasutamiseks tööjõuna eelmise aasta uuring puudutas seda, kuidas suured ettevõtted saavad tarneahelat aidata rohelisemaks muuta, kui eh, väikestele ja keskmistele ettevõtetele luua paremad stiimulid, siis see oleks väga tõhus mehhanism. ja paljud rõhutasid seda, kui oluline on julgustada naisi Äh, õppima tehnilisi valdkondi. ja samas näiteks Saksamaal on leitud, et töötingimused nendes valdkondades ei ole naistele eriti soodsad, need ei ole eriti perasõbralikud äh, ja nii edasi. on üks väga huvitav näide, mida ma mainisin enne, kui te lähete ülikooli või valite oma eriala tööhõiveagentuurides võib täita erinevaid küsimustikke ja öelda, et jah, mulle meeldib loodusega seotud olla ja nii edasi. Saksamaal küsitakse, et kas te eelistate töötada inimestega, et jah, siis näiteks on kohe välistatud mitmed tehnilised valdkonnad teie jaoks. aitäh minu poolt praegu kõik. Thank you very much. Uh, chegamos uh, ao fim deste. Uh... suur aitäh! meie väga huvitav arutelu on lõpule jõudmas. tegemist on põletava ja väga huvitava teemaga. omalt poolt eh, lõpetaksin kahe kommentaariga. kõigepealt naistest ja majanduskriisist mitmed sõnavõtud on meile selgelt näidanud, et majanduskriisi kontekstis on naised esimesed nii-öelda ohvrid. ja oleme ka näinud, et see kriis puudutab nii arenguriike kui ka arenenud riike. samas aga ei taba ta kõiki kodanikke ühel viisil olla naine Euroopas või naine Aafrikas ei ole üks ja seesama. seda on näidanud juba ajalugu, et majanduslangused on mehi ja naisi puudutanud alati erinevalt. oluline on rõhutada naiste potentsiaalset panust majanduse arengusse. me oleme rääkinud sellest, et naiste suurem osalemine otsustusprotsessides on oluline nii poliitilisel tasandil kui ka majanduslikus plaanis, ärilises plaanis ja finantsilises plaanis. oleme korduvalt näinud ja näidanud, et naistel on erinev juhtimisstiil, et nad eelistavad pikemat perspektiivi, nende visioonid on teistsugused ja täiendavad eh, traditsioonilisi strateegiaid. näiteks äh, on ettevõtete majandustulemused paremad juhul, kui nende juhtorganites on äh, mehed ja naised äh, võrdselt esindatud, seda näitavad muuhulgas äh, aktsiakursid. seetõttu loodame meie, et Euroopa Komisjon võtab siin initsiatiivi selleks, et tagada meeste ja naiste võrdse esindatuse börsil noteeritud ettevõtete juhtorganites. proua Reding on juba selle algatuse välja kuulutanud ja meie arvates on see täielikult õigustatud. me rääkisime ka sellest, et on olemas palgalõhe meeste ja naiste vahel Ähm, on sisse seatud Euroopa võrdse palga päev ja Euroopas on palgalõhe meeste ja naiste vahel seitseteist protsenti, see tähendab seda, et võrdse töö puhul peavad naised et äh, selleks, et teenida sama palju, kui mees teenis aasta kaks tuhat üksteist jooksul, naine peab äh, sellesama summa teenimiseks võrdse töö puhul töötama teise märtsini kaks tuhat kaksteist. ja äh, teatud riikides on palgalõhe üle kolmekümne protsendi. see tähendab seda, et meil on veel palju ära teha loomulikult nii Euroopa Liidus kui ka eriti arenguriikides. ma tänaksin veel kord meie tänaseid ettekandjaid, meie eksperte, nende esitatud väga huvitatud teabe eest, tänan ka osalenud kolleege ja komisjoni, kes samuti selgitas oma seisukohta käesolev äh, koosolek on loomulik, on praegu lõppenud, loomulikult me jätkame tööd selle teemaga, mitte täna. aga ma meenutaksin, et nüüd äh, järgmisena toimub äh, kell seitseteist kolmkümmend koordinaatorite koosolek, suur tänu osalemast ja ilusat päeva jätku!